ma alustan selle koosolekuga, kuivõrd härra Kraamer on härra Jarsenbovski töö üle võtnud ja tuletanud meile meelde, et kell on juba üle kolme kõvasti. seega kuulutan ma selle kohtumise avatuks. tahtsin meie Hispaania saadikuid õnnitleda, aga kedagi saalis ei ole, nii et äh, pigem siis kaastundavaldused Hollandi kolleegidele seoses maailmameistrivõistlustega, aga see selleks. sport on kord selline, mis seal ikka. võtame äkki vastu selle päevakorra projekti, mis kõikidel on jaotatud. kui olete nõus, siis on see heaks kiidetud. järgmisena peame kinnitama kolmekümne esimese mai ja esimese juuni kohtumise istungi protokolli. kas kõik on rahul selle protokolliga? tundub, et jah järgmine päevakorrapunkt. Äh, siseturu sotsiaalne mõõde lennunduses on järgmine päevakorrapunkt äh, ja ees on arvamuste vahetus komisjoniga. ja härra Venei on komisjoni nimel meiega liitunud ja teil ongi sõna kohe umbes kümneks minutiks ja siis võivad saadikud esitada omapoolseid küsimusi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 härra esimees, te võib-olla mäletate, et Euroopa Komisjon tegi koostööd Euroopa Parlamendiga juba siis, kui sõnastati ümber kolmas lennunduspakett, arvestades siseturu lennunduse sotsiaalset mõõdet selles paketis keskenduti otsestele õhutranspordi mõjudele ilma käsitlemata majandusküsimusi. see dokument, mis teile on ka välja jagatud, on selle töö vili, mis võib-olla teie arvates kestis väga kaua, aga selle töö ambitsioonid on kõigepealt esitada eh, ülevaade, kvantitatiivne ülevaade tööhõivest selles sektoris arvestades siis üheksakümne seitsmendast aastast kuni kahe tuhande seitsmenda aastani kestnud perioodi, aga samuti soovitakse anda kvalitatiivne analüüs ühisturu äh, sotsiaalsetest aspektidest lennundussektoris. me oleme muidugi teadlikud oma piirangutest selle informatsiooni kogumine, mis teile nüüd välja on jagatud, pole sugugi lihtne olnud, me kasutasime erinevaid allikaid, andmeid saime sageli osaliselt, me pidime süvitsi minema väga mitmel puhul otsima statistikat ka, kas või minimaalsete andmete saamisekski. samas on Euroopa Komisjon täiesti teadlik vajadusest selle dokumendi ajakohastamise järele. seetõttu oli meil, soovita-, soovime me täiendavaid uurimusi ja, ja kiirelt. näiteks väga tähtis on arvestada ka majanduskriisi mõju sellele sektorile. ilma selleta ei saa see dokument sugugi täielik olla ning meie arvates on äh, tähtis ka see, äh, mis teie olete teinud dokumendi ajakohastamiseks ja äh, oluline on meie arvates ka debatt Euroopa Parlamendiga selleks, et meie Euroopa Komisjonis saaksime paremini käsitleda õhu, lennus, lennundussektori sotsiaalset mõõdet vaatlusaruse perioodi jooksul uuritud tra-, õhutransport on äh, kasvanud kuue protsendi võrra aastas. kakskümmend viis tuhat töötajad on selles, sellesse sektorisse vaatlusaluses perioodis lisandunud. Need on meie esmase analüüsi tulemused. Äh, aga nüüd muidugi arvestades uusi liine, uusi operaatoreid, Euroopa Liidu ühist lennundusturgu oleme me suutnud turu küll stabiliseerida, aga uurimused näitavad, et lennuliikluse ja tööhõive vahel on siiski mm, selge suhe nüüd ühisturu arenemisel on täheldatud ka liikmesriikide vahelist ettevõtete delokaliseerimist. me ei ole eritähelepanu sellele pööranud, miks, sellepärast et tööhõive geograafiline jagunemine lennundussektoris on seotud eelkõige lennukid õhkutõusmis- ja maandumispaikadega. see on väga triviaalne, aga nii ta on. kõik teenused, mis selle juurde kuuluvad, on äh, muidugi otseses seoses äh, lendude saabumise, lahkumisega ja loomulikult on äh, töökohad ka sealsamas, kus on tarbijad, see tähendab reisijad. õhutransport on tegelikult nii-öelda nagu lähiteenus, see võib-olla ei ole päris täpne, aga see on niimoodi illustratiivselt öeldud. samuti oleme täheldanud seda, et et tööhõive lennundussektoris on arenenud käsikäes teiste sektorite arenguga. kuigi teatud elukutsete puhul lennundussektoris peab ütlema, et eh, need, et eh, lennu, lennundusteenused on, on nüüd lihtsalt allhanke korras välja antud lennufirmade poolt, näiteks eh, lennukite tankimine, aga üldiselt on äh, lennundussektor ikkagi seotud liiklusega ja just liiklussektoris ka töö, töökohti tekib. sektor on vertiga-, vertikaalselt integreeritud, mõnikord mõned töökohad siiski viiakse sektorist välja allhanke korras. millised siis meie tähelepanekud on, arvestades sektori kvalitatiivset arengut? me täheldasime nimelt seda, et tööturu funktsioneerimine ja iseloom lennundussektoris on muutunud. kõigepealt paar sõna sellest, mis puudutab produktiivsuse või toot-, tootlikkuse tõusu, aga samuti ka eh, töö paindlikkust. kõigepealt üldine töömaht on positiivses suunas arenenud, arvestades siis ühisturu väljakujunemist, aga samas on sektor väga suuri, suured muudatused läbi teinud, mis on puudutat-, puud-, mis puudutavad just kogu majanduse struktuuri, aga kon-, ka konkurentsi lennundussektoris ja konkurents on otseselt muidugi seotud ka otseselt ühisturuga. kõigepealt nagu ma rääkisin siin allhanke teenustest, need kuuluvad ikkagi ühtsesse struktuuri, kuigi puudutavad eelkõige nii-öelda hooldustöid. ettevõtted on otsinud eelkõige eh, odavamaid teenuseid ja ratsional-, ja on soovinud ratsionaliseerida oma tegevust ning eh, see on mõjutanud otseselt ka töö iseloomusektoris ja nüüd selle äh, vaatlusaluse periood jooksul, perioodi jooksul üheksakümmend seitse kuni kaks tuhat seitse on äh, sektori restruktureerimine olnud väga oluline, äh, väga palju teenuseid on allhanke korras välja antud, see puudutab otseselt lennundussektorit ja samas on produktiivsus oluliselt tõusnud. üks näide näiteks nende töötajate arv, kes õhutranspordis näiteks peavad tuhanded või peaksid tuhanded reisijad transportima, on oluliselt vähenenud, kümneid protsente. teine äh, aspekt, millest ma tahaksin rääkida, on konkurents äh, konkurentsi tõttu on sektor muutunud paindlikumaks, muide kõikides transpordisektorites ja, ja lennundussektoris ka e, on äh, arengud olnud sarnased, äh, on kasvanud näiteks osalise tööajaga töötavate töötajate arv kahe tuhande kuuendal aastal oli peaaegu kakskümmend protsenti, siis osaliselt tööta-, tööajaga töötajaid, see on äh, palju roh-, kaks korda rohkem kui kaheksakümne seitsmendal aastal, üheksakümne seitsmendal aastal. samuti on äh, palgad hakanud rohkem varieeruma teiseks äh, mõjutab lennundussektori tööhõivet ka piiriülene tööhõive, selline transnatsionaalne dimensioon ei ole, ei ole mingi üllatus ja see on väga oluline lennundussektoris. lennundussektoris, nii nagu ka teistes sektorites, majandussektorites on äh, Euroopa sotsiaalõigusel oluline koht, see on kõikide liikmesriikide jaoks äh, oluline alus sätestamaks minimaalsed töötingimused. õhutranspordis on muidugi oma spetsiifilised normid, äh, mis tulenevad eelkõige ohutusnõuetest ja ohutusnõuded tõesti mõjutavad töötingimusi lennundussektoris oluliselt. töö, samas äh, jäävad mitmed tingimused siiski riikide enda defineerida, kuigi tuleb rõhutada transnatsionaalset iseloomu lennundussektoris, tuleb arvestada seda, see on üks oluline väljakutse just lennundussektorile ja see küsimus on ka Euroopa Parlamendi tähelepanu köitnud siis, kui toimusid läbirääkimised kolmanda paketi määruste üle. ning see äh, problemaatika, nagu ma ütlesin, see transnatsionaalne tööhõive iseloom on seotud just hiljutiste arengutega. lennundussektori ühisturu loomisel on oma mõju ka ettevõtete formeerumisele, nende suurusele, nende kujunemisele näiteks Air France ja KLM on ühinenud, Euroopa Komisjon kui hea, kui ta heaks kiidab järgmise ühinemise, siis ühinevad British Airways ja, ja Iberian Airlines. samuti mõjutab töö, sektori olukorda odavlendude osakaal transnatsionaalsete või, või mitmerahvuseliste või äh, riikide üleste ettevõtete loomine tähendab seda, et töötajaid võet-, võetakse tööle erinevates riikides äh, ja transpordisektorile tekitab see äh, teatud probleeme, sarnaseid probleeme nende sektoritega, kus kasutatakse tööjõudu mitmest liikmesriigist töötingimused õhutranspordisektoris töötajatele määratakse siiski põhimõtteliselt ikkagi liikmesriikides. see puudutab ka sotsiaalseid norme, näiteks puhkuse määramist, pensionimakseid, minimaalpalka, kui see eksisteerib mõnes riigis või siis ka töötajate esindusi või ka vallandamisi. selleks, et tööturg optimaalselt funktsioneeriks, on vaja siiski mingit minimaalset sotsiaalnormide raamistikku õhusektoris, vähemalt lendavale personalile. ja see oligi meie eesmärk need normid välja töötada. näiteks äh, tuletan teile meelde direktiivi lähetatud töötajate kohta, mis äh, nõuab teatud garantiisid ühest liikmesriigist teise liikmesriiki suunatud töötaja ajutise töö, tööle saatmise puhul. aga äh, see küsimus on üks väga keeruline küsimus ja, ja vastuvõttev riik peab siiski teatud minimaalseid tingimusi respekteerima. nüüd hiljutine Euroopa kohtuotsus Viking Line'i ja Lavalli asjas puudutas just selle direktiivi rakendamisega tekkinud raskusi seetõttu püüti lepitada nagu kahte põhiõigust ja siseturust tulenevaid õigusi. meie ülesanne on muidugi need raskused ületada, lahendada need probleemid, me oleme mitmesuguseid algatusi teinud selleks, et seda direktiivi äh, paremini ellu rakendada ja Euroopa Komisjon valmistab ette uut õigusloomelist ettepanekut järgmiseks aastaks. selle eesmärk on täpsustada nii palju kui võib muidugi selle direktiivi kohaldamist, nimelt siis lähetatud töötajate direktiivi kohaldamist. teiseks määrus viissada kolmteist kahe tuhande kaheksandast aastast, mis puudutab lepingulisi kohustusi. see on määrus Rooma üks, mille järgi töötaja, kes eh, tava, eh, tavaliselt oma või, või töötaja, kes ühes liikmesriigis tavaliselt töötab, eh, peab, eh, teda tuleb kohelda selle liikmesriigi seaduste järgi, vastavalt siis artiklile kaheksa. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peavad tähelepanelikult jälgima, et seda direktiivi või seda määrust täidetaks kogu see temaatika, kogu selle temaatikaga võib äh, kokku võtta väljendiga sotsiaalne dialoog. loomulikult see puudutab ühisturgu, lennundussektori ühisturgu, mis võimaldab lennufirmadel Euroopa firmadeks saada. ja sageli pole erinevate firmade puhul sotsiaalne dialoog sarnasel tasemel. mitmed lennutranspordifirmad ja nende töötajad on ära kasutanud äh, määruse üheksakümmend neli nelikümmend viis võimalusi. see tähendab seda, et on moodustatud kõikide töötajate esindus ettevõttes, arvestades ka erinevate liikmesriikide töötajad samas ettevõttes ja eh, direktsioon konsulteerib siis eh, kõiki olulisemaid otsuseid selle töötajate esindusega, kui need otsused puudutavad tööd, töötajaid otseselt. Eh, riikide ülesed läbirääkimised on väga olulised, eri, eriti just ähm, ettevõtete restruktureerimise puhul. Need, need, neid, need protsessid toimuvad vaatamata sellele, et meil ei ole korralikku juriidilist raamistikku sellele mitmete finantsekspertide osalusel on moodustatud töögrupp uurimaks neid protsesse ja me ei väljenda või välista sugugi, et tulevikus töötatakse välja mingisugune juriidiline raamistik selleks, et sätestada, kuidas äh, lennufirmades lepinguid sõlmida, kui need soov, puudutavad otseselt töötajaid. Liidut või töötajate olukorda. võib äh, ka tõdeda, et äh, sotsiaalne dialoog on väga oluline ning sotsiaalpartnerite vaheline suhtlemine võib areneda ka kogu äh, lennundussektori tasandil edasi selle dialoogi tõhusus aga sõltub kindlasti läbirääkijate mandaadist, kui palju on töötajad esindatud üldse. ma tahan teile ka ühe kõneka näite tuua. tööaja direktiivi kohta kahe tuhandendal aastal sõlmiti vastav leping, eh, muide Euroopa Liidu funktsioneerimise või toimimise lepingu artikkel sada viiskümmend viis sätestab niisuguste tööajalepingute läbiviimise korra. Eh, see olekski võib-olla kõik, aga tahaksin veel rõhutada, et eh, praegune pakett on veel ebatäielik, seda tuleks täiendada, arvestades eh, tööturu kvaliteeti lennundussektoris Euroopa ühisturul ja arvestades arenguid aastatest tuhat üheksasada üheksakümmend seitse kuni kaks tuhat seitse. suur tänu, härra Grosch eh, Rahvaparteist, palun. Ähm, suur tänu, härra esimees. suur tänu ka selle ülevaate eest. minu jaoks oli see suhteliselt selge ja arusaadav ja see kõik on väga oluline, arvestades, et tegemist on teemaga, mis, kus äh, mis parlamendi jaoks on oluline, see puudutab mitte ainult teenindussektorit, vaid kõiki transpordisektoreid, nii et olgu tegemist siis maanteetranspordiga, raudteetranspordiga või millega iganes. ühisturg, sellel on muid-, mõistagi omad eelised, aga ka puudujäägid. ja Rahvapartei poolt ma tahaksin öelda, et taolised analüüsid neid ei peaks viima vildakate järeldusteni, nagu selle, sellele, et äh, liberaliseerimine on puudujäägiks ja et peaks andma vähikäigu, see oleks kindlasti väga negatiivne ja sellised seisukohad tuleb kindlasti korrigeerida. töö muidugi kasvab meie jaoks, äh, see on positiivne, sellepärast et turud avanevad töökohti tuleb juurde, aga kvaliteetseid töökohti, see on väga oluline, need peavad vastama teatavatele kriteeriumitele. osade kriteeriumite jaoks on meil konkreetsed instrumendid juba olemas, teiste jaoks mitte. näiteks äh, nende peatükkide ülevõtmine, mis puudutavad otseselt äh, äh, täna, tänase seadusandluse ülevõtmine on, on väga oluline osades liikmesriikides sellepärast et äh, me ei saa avada turg ja reguleerida osasid turge ja siis samas äh, lasta juhtuda sellele, et osad liikmesriigid ei täida seda, see on vastuvõetamatu. ja veel koolituse küsimus, mulle tundub, et Euroopa tasandil äh, sea-, rahvusvahelise seadusandluse kontekstis räägime me siis kas pilootidest või pardapersonalist, koolitus on oluline kui töökohad äh, on järjest ebakindlamad, äh, siis see tähendab seda, et ei ole tagatud koolitus ja ei ole tagatud ohutus äh, reisijate jaoks. see, see toob kaks tagajärge minu meelest kaasa. ja nüüd minu küsimused komisjonile, esimene küsimus. kas ka sellest hakatakse rääkima teie analüüsis? sellepärast, et lihtsalt, et odavamat tööjõudu saada, on osades lennujaamades äh, pakutud töötajatele märksa ebakindlamaid lepinguid kui varem ja on teada, et osades äh, suurtes lennujaamades on sotsiaaltingimused äh, hoopis teistsugused kui, kui mujal ja ka samas ühes ja samas lennujaamas võivad töötada täiesti erinevatel alustel töötajad. ja veel, mis puudutab odavlennufirmasid, täiesti selge on see, et nemad maksavad ka madalamaid palku, lisaks nendele on ometi ju ka traditsionaalsed ettevõtted, praegu on minu meelest välja kujunemas kaks suurt monopoli, nüüd me tuleme välja nii-öelda riiklikust monopolist Euroopas, kuid tekib selline olukord, et lennunduses liigume me pigem selliste eramonopolide suunas ja võib-olla oleks huvitav, kui komisjon äh, ka vaataks seda, milliseid liitusid praegu Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil luuakse, mis on selliste liitude tulemuseks ja kas taolised suured alliansid äh, lasevad ka konkurentsil äh, kehtida turul või tekib meil selline olukord, kus on meil siis need nii-öelda kallimad lennufirmad ja odavlennufirmad, äh, tekib selline lõhe. ja viimane küsimus puudutab seda äh, kurikuulsat töötajate lähetamist, äh, mitu korda oleme me sellest rääkinud äh, ja mõistagi seadusandlusest, aga kuidas seda siin lennundussektoris õigesti rakendada, see puudutab tervet rahvusvahelise transpordi sektorit. me ilmselt kõik saadikutena puutume üsna tihti kokku nende küsimustega, et inimesed ei tunne seda teemat hästi näiteks töötatakse riigis A firma jaoks, kelle asukoht on riigis B, nii edasi, kuidas tuleb sõlmida lepingud, kas tegemist on kahepoolsed lepingud või kehtib töötajate lähetamise direktiiv, kuidas kõike seda kontrollitakse, kas keegi peab ka silma peal sellel, mis toimub? see, et me ütleme, et meil on töötajate lähetamise direktiiv, mis kehtib äh, tööle võetud personali jaoks, kuid kui keegi seda ei kontrolli või on tegemist rakendamatu seadusandlusega, siis ega sellel mitte mingisugust mõtet ei ole, see positiivseid tulemusi ka ei too. nii et põhimõtteliselt äh, nii palju siis minu poolt, kolm küsimuste paketti selle teaduse kohta. suur tänu, Said äh, Al-Khadrui. jaa, tänan, voorzitter, ja ma tänan komisjoni, tänan suur tänu, härra esimees kõigepealt tahaksin tänada komisjoni sissejuhatavate sõnade ja selle ülevaatliku ettekande eest. ma arvan, et tegemist on väga hea dokumendiga, mis aga tõstatab ka päris palju küsimusi. miks? sellepärast, et meil ei ole esitatud piisavalt andmeid ja ma arvan, et komisjon peab selles osas just tegutsema hakkama eriti statistika kogumise osas on väga tähtis, et me tulevikus saame korrektseid andmeid see ei kehti mitte ainult selles valdkonnas, vaid kõikides teistes äh, transpordisektorites samuti. kui meil ei ole piisavalt statistikat, on väga raske teha järeldusi, kui me soovime kujundada tulevasi poliitikaid. komisjon leiab, et et äh, tööhõive transpordisektoris on suurenenud. see on ka loogiline, kui me mõtleme, kuidas transpordisektorit on viimasel ajal äh, suurendatud üle, üle neljakümne protsendi rohkem on meil äh, reisijaid. samas aga on riigiti olukord erinev. osades riikides reisijate arv kahaneb, teistes kasvab väga järsult Te ütlesite ka oma sissejuhatuses, et väga palju rohkem on meil paindlikkust, äh, tähtajaliste töölepingute arv on tõusnud. samas on palju erinevusi näiteks äh, pagasi töötlemises, kas äh, tööhõive seal on jäänud samaks, kuigi reisijaid on nelikümmend protsenti rohkem. see tähendaks seda, et tootlikkus pagasitöötluses on tõusnud, kuid see tähendaks ka seda, et surve töökohal on tõusnud. ma arvan, et just pagasi puhul on saavutatud piirid ja et me peaksime nüüd vaatama, kuidas meil oleks võimalik inimesi töökohtadel kaitsta. siis ähm, lennukite remontimine, hooldamine, selle kohta on meil ka väga vähe informatsiooni. ma tahaksin teada, kas osa nimetatud valdkonna töödest on viidud Euroopa Liidust välja? kui jah, siis kas selle kohta on konkreetseid andmeid, sest mina ei leidnud. siis äh, lennujuhtimine, ka see on väga komplitseeritud, raske valdkond. ka siingi ei ole meil täielikku ülevaadet reformide mõjust, mida me oleme praegusel hetkel läbi viimas. CSR, Ühtne Euroopa taevas, uued tehnoloogiad, kas teil on siin mingeid andmeid nende programmide mõju kohta lennusektorile? ja siis veel üks konkreetne keskne küsimus, milliseid sotsiaalseid norme on meil vaja kehtestada rahvusvahelistele ettevõtetele. see on otse loomulikult seotud ka konkurentsimoonutuste riskiga. kui inimesi hõivatakse seal, kus tööjõukulud on kõige madalamad, siis selline risk ju tekib. peale selle on meil ka veel sotsiaalse dumpingu probleemid, ka sellega tuleks tegeleda. ma kuulsin teilt äh, küsimusi selle kohta, kuid vastuseid äh, nendele küsimustele. väga tähtis on, et te mainisite ka sotsiaalset dialoogi, see on väga tore, kuid samal ajal te ütlete ka, et me peaksime töövõtjaid sundima midagi sellist korraldama praegusel hetkel ei ole kohustuslikku Euroopa raamistikku selleks, et tagada sotsiaalset dialoogi erinevate sotsiaalpartnerite vahel. ja seetõttu tahaksin teid julgustada hakata selles valdkonnas tööd tegema. Te ütlesite, et võib-olla kunagi tuleb meil hoolitseda vastava õigusliku raamistiku väljatöötamise eest selleks, et meil oleks võimalik sotsiaalset Äh, dialoogi tugevamalt õigusandlusesse sisse viia. kui seda raportit lugeda, siis tõesti, seda tuleb teha ja ma kardan, et te ei saa sellega viivitada, vaid peaksite võimalikult kiiresti selle tööga alustama. siis need tähtsad küsimused, äh, mille kohta meil veel järeldusi pole. millised algatused on komisjonil ette nähtud, kuidas seda nüüd öelda, selleks, et midagi ette võtta äh, nendes valdkondades, kus on juba midagi ära tehtud, kuid kus ei ole midagi ette võetud sotsiaalses dimensioonis. Need oleksid minupoolsed küsimused, aitäh! suur tänu, proua Maisnik, liberaalide nimel, palun! suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada ka komisjoni selle ülevaatliku ettekande eest mida me just äsja kuulsime. jah, tõesti on väga palju küsimusi, mida tuleb veel tõstatada. kõigepealt meil on väga hea meel, et meil on siseturg, see on ähm, leiutis, millest Euroopa on kasu lõiganud ja mida me soovime ka säilitada jah, me peame nüüd vaatama, kuidas sisseturg toimib, kuidas on ta üles ehitatud ja kas see tõesti on ka sotsiaalne. mina olen pärit Saksamaalt ja me räägime alati, et äh, siseturg peaks oleks, peaks olema üles ehitatud sotsiaalse turumajanduse reeglite kohaselt mis tähendab seda, et meil valitseb küll turumajandus, kuid tuleb arvestada ka sotsiaalsete aspektidega. mul on nüüd mõningad konkreetsed küsimused. ühelt poolt te rääkisite siin kontrollidest, härra Radoi küsis ka selle kohta, kuidas see asi välja näeb nende inimeste jaoks, kes äh, lennukite hooldustöid läbi viivad. räägiti ka palju turvalisusest ja palkadest äh, finantsgarantiidest nendele turvameestele ja naistele, kes väravates viivad läbi turvakontrolle. Öeldi, et siin on meil puudusi sellepärast, et nende inimeste palk on väga väike. lennujaamade ettevõtted ütlevad, et jah, neil ei ole võimalik nendele inimestele rohkem palka maksta, sellepärast et see mõjutaks lennukipiletite hinda, nii et tahaksin teada, kuidas on lugu turvatöötajate palkadega. Te rääkisite, et lennureisijate arv on tõusnud viimase kolmeteist äh, aasta jooksul ning tahaksin teada, kas rohkem on naisi või mehi ja kes neist äh, sooviksid töötada täistööajaga Need on küsimused, mida esitatakse tavaliselt sotsiaalkomisjonis, tööhõivekomisjonis, aga see on ka meie jaoks. nüüd siis ka lepingud, ka siin on olukord muutunud, meil on tööturul olukord muutunud ja tööajal, piiratud tööajaga lepingud on rohkem levinud kui varem. üha rohkem inimesi on valmis ka selliseid lepinguid vastu võtma, kuid samas tööläbirääkimistel öeldakse tihti, et see on ka ainus võimalus töökohtade loomiseks siis veel need ka riiklikud pädevused sotsiaaltagatiste osas. jah, ühelt poolt on see täiesti õige, me räägime vabast liikumisest ja me soovime harmoniseerida seda valdkonda. me tahame näha, et näha, kuidas on sotsiaalselt kindlustatud inimene, kes võib-olla on Hispaaniast pärit ja töötab Hispa- äh,, Itaalias kuid võib-olla oleks siiski vaja ka siin veel midagi ära teha, harmoniseerimaks seda valdkonda. meil on siin avatud koordineerimise meetod ja me oleme selle poolt, et meil oleks võimalikult vähe ühiseid seadusi selles valdkonnas. jah, sest seda valdkonda on väga raske harmoniseerida ja viimane küsimus puudutab äh, koolitust minu arvates äh, sotsiaalse dimensiooni, tööhõive dimensiooni juurde kuuluvad ka koolitusvõimalused, mida tuleb pakkuda ja mida töötajatel oleks võimalik kasutada. kuidas on olukord sellega? suur tänu ja Roheliste nimel härra Kraam. jah, suur tänu ka mina tänan ettekande eest sotsiaalse Euroopa küsimus on kohe kindlasti Euroopa Liidu leiutiseks, alguseks oli ju Euroopa Liit majandusliku suunitlusega ja nüüd hakatakse üha rohkem nägema, et midagi on puudu nii et tegemist on siin veaga konstruktsioonis, millele me viitame ikka ja jälle. jah, me teame, et igas valdkonnas meil suured võimalused pole, aga me siiski peaksime hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit ei oleks mitte ainult majanduslik liit, vaid et oleks tagatud ka sotsiaalne dimensioon. ka mina leian, et need seadused, mis on vastu võetud, nende täitmise, täitmise kontrollimist peaks ka komisjon nüüd läbi viima majanduslikel põhjustel ähm, seadustest mitte kinnipidamine võib endaga kaasa tuua selle, et lennukid hilinevad üha rohkem ja rohkem ja see mõjutab ka personalitööd. kui nüüd äh, stjuardes, stjuardidest stjuardessid on kaksteist tundi töötanud lennukis, siis võib-olla tõesti pillab ta kohvitassi maha, aga kui näiteks äh, lennukipiloot on kaks tundi ületööd teinud ja on üleväsinud, siis võivad tagajärjed olla palju hullemad. ma ähm, tahaksingi teada, millised on rikkumised, sest rikkumisi selles valdkonnas on palju. teiseks tõhusus ja turvalisus. ka turvalisus tõhususe vaatenurgast ähm, on kajastatud ja kui ma maksan vähe palka, siis on täiesti kindel, et ma ei saa kõrgesti kvalifitseeritud äh, tööjõudu. ja turvatöötajate puhul oli meil palju probleeme, räägiti siin dumpingust palkadel samal ajal on meil aga kontrollid vedelike osas, aga mitte keegi ei kontrolli turvatöötajaid ja neil on väga lihtne äh, kedagi sisse lasta lennujaama, nii et tahaksin teada, kas komisjon on siin midagi ette võtnud selleks, et äh, rikkumisi vältida. kolmandaks, sotsiaalsete aspektide juurde kuulub ka tervisekaitse Saksamaal ähm, avalik-õiguslik televisioon on näidanud äh, mitmeid äh, saateid selle kohta, kuidas äh, õhk lennukites põhjustab vähki, sellepärast et õhutussüsteemide kaudu satub lennukikabiini ohtlikke aineid sisaldav õhk pil-, piloote uurisid äh, arstid, tegemist oli äh, erasektoris läbi viidud uuringuga ja pilootide verest leiti neid ohtlikke aineid, aga see õhk jõuab ka ju kabiinides istuvad äh, lennureisijad ja olen kuulnud, et komisjonil tegelikult on olnud andmeid äh, samasuguste uuringute kohta, aga siiamaani pole mitte midagi ette võetud. tahaksin teada, mida komisjon kavatseb ette võtta, me peaksime säilitama usalduse Euroopa Komisjoni vastu. praegusel hetkel pole midagi tehtud ja nii me ei saa seda asja jätta. tahaksin teada, kas see telesaates toodud informatsioon oli õige või vale ja kuidas kavatseb komisjon tervise kaitsmise eest seista. ja viimane asi puudutab, viimane küsimus puudutab äh, madala hinnaga, odava hinnaga lennuettevõtteid. Schönefeldist Berliini lähedalt Saksamaalt lendab ka Brüsselisse EasyJet ja ma olen kuulnud, et töötajad seal lennukipardal vahel saavad palka, vahel ka mitte aga tahaksin nüüd teada, kuidas äh, kavatsevad need odavlennufirmad tagada selle, et äh, lennukid ka alati lendavad, sest ka see pole alati tagatud. me peame äh, kaitsma otse loomulikult töövõtjate huve, aga praegusel hetkel odavlennufirmad isegi ei kaitse mitte oma äh, reisijate huvi rääkimata siis töötajate huvidest, nii et tahaksin teada, mida komisjon siin osas kavatseb ette võtta. proua Foster, palun, järgmisena. suur tänu, härra esimees. selliste analüüsidega on alati üks ja seesama asi, et öeldakse, et nad on kõikehõlmavad, aga äh, noh, ja tegelikult see asi on suhteliselt keeruline, ma kindlasti tervitan antud analüüsi ja kindlasti on äh, raske koguda andmeid nii pika aja jooksul ja üldiselt annab ta väga hea äh, ülevaate selle kohta, kuidas äh, tööstus on arenenud aga paar punkti ma võtaksin esile, sellepärast et nendest on juba varem räägitud, nimelt siis äh, lennukompaniide liidud ja kuidas see sektor üldiselt on arenenud. Äh, te ilmselt kõik teate, mina olen üks nendest inimestest, kes on üle kahekümne aasta töötanud e, esiliinil selles sektoris ja hakkasin tegelema selle temaatikaga alles siis, siis, kui äh, Äh, ei olnud äh, muid kui ainult äh, riikide lipu all sõitvad lennukompaniid ja tšarterlennud hakkasid alles tööle. tollal oli see rikaste inimeste jaoks lendamine, nüüd inimesed saavad lennata kuhu tahavad enamus inimesi ja see on muidugi positiivne. räägiti alliansidest, teil on, härra esimees, võib-olla meeles, et me rääkisime äh, dokumendist Ühine taevas äh, väljakutse globaalses mõttes, see oli umbes üheksa-kümme aastat tagasi ja me küsisime seal, et kas sellised lennukompaniide liidud on head asjad, on hea või ei, ja me leppisime kokku, et see on suhteliselt positiivne, sellepärast et regionaalliinid üsna tihti äh, lõid äh, leping, kokkuleppeid suuremate kompaniidega ja said juurdepääsu suurematele lennuliinidele, lennujaamadele. mina töötasin Heathrow's omal ajal ja ma tean, kui suur koorem on suurtes lennujaamades ja seega väikesed regionaallennujaamad peavad jääma avatuks, nii et alliansidest või liitudest rääkides jääb üle neid ainult toetada. ja veel üks küsimus, millest räägiti, sellepärast et see puudutab otseselt tööõiguseid ja lepinguid ja ma tegelikult täpselt ei tea, kuhu suunas te liigute, komisjon. Te olete välja toonud terve rida aruandeid ja eelarveülevaateid, mis on selle süsteemi läbinud, räägime siis kas äh, töötajate lähetamise küsimusest, äh, aga ausalt öeldes ma ei saa aru, kuidas lennundussektor oleks erinev teistest äh, ettevõtlussektoritest kui mina näiteks tahaksin tööle asuda Saksamaal või Ameerikas mõne ettevõtte jaoks, mille peakorter on Ühendkuningriigis, kuid äh, siis Saksamaal või Ameerikas on tal seal sõsarettevõte, äh, siis äh, võetakse mind tööle kohaliku lepingu alusel või siis peakorteri lepingu alusel, toodi siin Air France ja KLM-i näide, nii öö, KLM-i personal töötab KLM-i jaoks, Air France'i jaoks, Air France'i jaoks, nad ei muuda omal äh, töövõtukohta niimoodi. võib-olla jah, hoolduspersonal ja nii edasi, aga üldiselt neid asju hoitakse eraldi, nii et ma ei näe üldse siin mitte mingisuguseid probleeme. mis aga minu meelest on problemaatiline, on see, et kas me oleme kaalunud ka seda, et kuidas seda asja edasi arendada, kas on tulemas seadusandlus, kas on tulemas otsuseid ettevõtete osas, tegemist on ettevõtted, meie omal ajal mängisime väga olulist rolli riigiabi äh, peatamise mm, osas, tegemist on äh, ju omavastutusega ettevõtete osas liikmesriigid muidugi äh, vastutavad selliste asjade eest nagu miinimumpalga sissetoomine ja nii edasi, kuhu me üldse liigume, kas me tõesti hakkame kohtlema seda sektorit teistmoodi kui kõiki teisi sektoreid, see on mulle natukene murettekitav, võib-olla te ei pidanud seda silmas oma sõnadega, aga selgitage. nii et jah, üldiselt äh, arutelud on huvitavad, aga üks asi veel, enne kui ma lõpetan, härra esimees, kui lubate nagu ma ütlesin, te rääkisite harmoneerimisest äh, ja meie rääkisime kas pardapersonalist, äh, kas on tulemas harmoneerimine selles osas ja teie mainisite kõige olulisemat sõna, nimelt ohustus, nagu te teate, meil on ju olemas Euroopa Lennuohutusamet. Nende tööd me toetame ja nendel on tööl teinekord raskusi harmoneerimisel, näiteks nagu pilootide litsentside osas liikumisruumi on palju, hea näide on praegu just nimelt parsa-, pardapersonal. me oleme olnud Zapartoga tegevad ja me teame, et Euroopa Lennuohutusametis on väga suured erinevused arvamustel, sellepärast et keegi arvab, et pardapersonali liikmed peaksid iga aasta läbima arstikontrolli, no kuulge, see ei ole ohutust puudutav asi kui palju läheb maksma ühele väikeettevõttele see, et iga aasta peavad nad korra oma töötajad võtma töölt ära ja viima nad äh, arstlikku kontrolli, kujutage ette, vaadake ülemaailmset äh, äh, trendi praegu piloodid jah, iga kuue kuu tagant peavad käima arstlikus kontrollis, see on oluline nende töö jaoks, aga olgem siiski ettevaatlikud teiste ametikohtade puhul. nii et mis ma tahan öelda, ma tervitan teie dokumenti, tervitan ka seda tulevat äh, dokumenti, mis peab siis järgmine aasta välja tulema, kuid ma siiski tahaksin teid natukene hoiatada. ma tõesti loodan, et Euroopa Komisjon ei tule välja seadusandlusega, mis hakkab äh, pidurdama äh, Euroopa lennuettevõtluse võimet konkureerida ülemaailmselt. me ei räägi siin mitte ainult New Yorgi rünnakutest, Londoni rünnakutest või vulkaani äh, tolmust äh, või äh, nakkushaiguste levikust, tegemist on tohutu suure ettevõtlussektoriga, nad töötavad tohutult raha ja töökohti Euroopa Liidu jaoks ja mind huvitab ainult äh, nende jaoks hea ja sobiv seadusandlus, me tahame, et ohutult saaksid reisida Euroopa Liidus rei-, reisijad, me tahame, et meie ettevõtlussektor oleks konkurentsivõimeline ja mitte, et nad ei peaks tegutsema nii, et neil on käed selja taha seotud, aitäh! <clears throat> suur tänu! keegi ei ole rohkem sõna soovinud, võib-olla kui te lubate, siis võtan ise sõna. suur tänu äh, kõigile sõnavõtjatele tundub, et teatud mõttes olime me aastate jooksul mõistnud liberaliseerimist just niimoodi, muide, esimene tsiviillennunduspakett võeti vastu siis, kui mõned meist ju, ähm, juba töötasid siin äh, parlamendis ja proua Fosteril on täiesti õigus, kui ta siin rääkis sellest. tõesti esialgu võideldi selle eest, et äh, liikmesriikide lennufirmadele ei makstaks riigi, riigiabi ja mm, mõnes mõttes oli tegemist nagu täiesti eliitsektoriga, kes pakkus rahvale teenuseid, aga mina küsiksin nüüd nii kas see, mis me nüüd saavutanud oleme, ei ole nagu tasakaalust väljas. ma mõistan, et liberaliseerimine on kasu toonud äh, reisijatele. inimesed äh, saavad nüüd lennata äh, sinna, kuhu nad varem ei saanud, keskkonnakaitsjad ütlevad, et see on katastroof meie planeedi jaoks, aga ikkagi minu arvates liberaliseerimisest, liberaliseerimisest on ka lennuettevõtted ja eraettevõtted kasu saanud ja põhiliselt on kasu saanud äh, just firmad, aga palju, palju vähem on äh, kasu saanud töötajad. kui inimesed ütlevad mulle, et liberaliseerimine on palju rohkem töökohti olnud, siis mina võtan seda alati niisuguse väikse reservatsiooniga. et Tudorite aegse Inglismaa kanalisatsiooni loomine muidugi lõi rohkem töökohti, aga mis sest enam. kui me nüüd jälle vaatame, milline on praegu lennundussektori töökohtade kvaliteet, siis liberaliseerimispaketiga see eh, kvaliteet, arvestades töökohtade arvuga, ei ole paranenud. minu arvates on pigem vastupidi, kvaliteet on alanenud seega küsimus, kas töö, töötajad on liberaliseerimist kasu saanud, on täiesti õigustatud. kui mõned tahavad nüüd tõstatada Ryanairi või, või EasyJeti küsimuse, siis mina tahaksin öelda, et ähm, võrreldes traditsiooniliste vedajatega on, on nende firmade olemasolu kaasa toonud teenuste kvaliteedi alanemise. vaadake Airlingust või enne näiteks oli olemas Ryanair, midagi, mingit vahet pole. minu meelest on töökoormus kasvanud, palgad on alanenud, te ise rääkisite sel-, rääkisite sellest, teenuste tase on alanenud ja mis see veel on kaasa toonud? rekordilisel arvul on loodud uusi lennufirmasid ja samas on ka rekordilisel arvul lennufirmasid pankrotti läinud. ühest küljest on eh, uusi len-, lennukitellimusi antud, aga eh, teisest küljest on eh, jälle palju rohkem lennukeid ka äh, õhku tõusmata jäänud. Äh, Boeingute äh, uus põlvkond seitse kolm seitse, nende väljatöötamine on nüüd lõpetatud, sest lihtsalt nende järele ei ole vajadust. liberaliseerimine on minu meelest kahe teraga mõõk ja järgmisena tahaksin mina näha seda, et palju rohkem kontrollitakse sotsiaalaspekte, nimelt kuidas arengud on tööturgu mõjutanud. muidugi me aktsepteerime, kui te ütlete, et töökohtade arv on suurenenud, aga milline on palgamäär nende töökohtade puhul võrreldes mõne aastate taguse palgaga? mil-, milline on nende töökohtade kvaliteet võrreldes kunagiste töökohtadega ja teenuste tase, et milliseid teenuseid võrreldes sellega, mida me kunagi saime, pakutakse reisijatele nüüd? seetõttu küsin, kuidas me siis nüüd edasi liigume? tundus, et algus oli hea, aga kuidas edasi minna nii, et raport tõesti kataks ühisturu ja liberaliseerimise kõiki aspekte lennundussektoris, kaasa arvatud need punktid, mille mina tõstatasin palun, komisjon, teie saate sõna. suur tänu, härra esimees. ma eh, tahaksin tagasi tulla selle juurde, millest rääkis härra Grosch härra esimees, ma alustaksin sealt, kus, äh, kus härra Grosch lõpetas, kas te nüüd kuulete tõlget? proovime uuesti. kas nüüd? toimib tõlge, jah. jah, hea küll. ma tahaksin jätkata sealt, kus äh, teie lõpetasite, härra esimees, ja tahaksin siin laenata ka esimesed sõnad äh, härra Grossilt, liberaliseerimine nimelt. jah, muidugi. Äh, liberaliseerimisega tuleb edasi minna, pole kahtlust, aga see ei ole mitte eesmärk omaette me oleme kõik selles veendunud, raport näitab seda ja mm, e, õhusektori liberaliseerimine on äh, ka näidanud seda, et tõesti, see sektor on e, eliitne, sest ta on täiesti suletud sektor. E, liberaliseerimine on aga palju kasu toonud tarbijale, muidugi ei tohi ära unustada samas töötajatel, töötajate tingimustele äh, Mm, kaasnevaid negati-, negatiivseid mõjusid, aga liberaliseerimine on praegu mõjutatud äh, suurenenud turvanõuetest, lennusektori töötingimused äh, lahendati alati, äh, siiani alati ohutuskaalutlustest lähtudes, aga nüüd äh, ma arvan, et on võimalik leida tasakaal liberaliseerimise ning nii-öelda tehniliste reeglite vahel. seetõttu tuleb jätkata tööd. härra Grosch esitas ka mulle täpse küsimuse, küsides reisijate abi kohta vahepeatustel, vahemaandumistel. me oleme juba asunud selle valdkonnaga tegelema. nimelt viiakse läbi praegu uurimust, mis valmistab ette eh, vastava direktiivi läbivaatamist, nii-öelda vahemaandumiste direktiivi läbivaatamist, et esimesed tulemused saadakse ilmselt järgmisel aastal selles raamistikus uuritakse ka sotsiaalaspekte täiesti loomulikult ja eh, me konsulteerime kõigi sidusrühmadega paralleelselt oleme ka avaliku konsultatsiooniga algust teinud, nimelt äh, oleme avanud konsultatsioonid meie veebipaigas. konsultatsioonid kestavad äh, detsembrist veebruarini ning ähm, pidevalt siis äh, aja, ajakohastatakse konsultatsioonide tulemusi. selle tulemusel siis kahe tuhande kümnenda aasta lõpus või järgmise aasta algusel korraldatakse üks seminar Äh, kus arutatakse lennujaamade paketti ning kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teiseks pooleks peab olema pakett valmis. samuti äh, kavatseme me teatise koostada lennujaamade või vastuvõtu või, või töövõime kohta ning äh, teeme ettepaneku ka Äh, abi kohta vahe maandumistel. Äh, töö käib selle küsimuse osas ja see võimaldab mul ka nüüd äh, härra Kadrovile vastata, sest tema esitas mulle sarnase küsimuse. kas me peaksime ka sektori konsolideerumise üle rõõmu tundma või peaksime pigem selle hukka mõistma? härra äh, Grosch ütles, et tõesti me liigume siin äh, riigi, riigimonopolide äh, riigi monopolidelt eramonopolide suunas, tõesti, me oleme näinud, et Air France, KLM on ühinenud British Airways, Iberia soovi, soovivad ühineda, Lufthansa ja SN Airlines on ühendanud jõud, kõik need liidud on Äh, läbi teinud konkurentsitesti, äh, konkurentsi nii Euroopa Liidus kui ka konkurentsi USA turul. ja ma arvan, et me ei peaks muret tundma äh, konkurentsipoliitiliste motiivide pärast. asjad arenevad ja muidugi need, need lahendused ei tule sugugi üleöö, tegemist oli ju suletud turuga nimetagem asju õigete nimedega. ühe hetkega on sektoris täiesti uued äh, reeglid avastatud ja täiesti loomulik on, et, äh, et äh, teatud perioodidel ähm, on vaja aega kohanemiseks. ja kohanemine muidugi, see ei ole alati stabiilne protsess, see on normaalne selline teatud tasakaalutus ja seetõttu peavad meil olema väga selged Euroopa minimaalsed eeskirjad, Euroopa ei saa sotsiaalse dumpinguga nõustuda. samas Euroopa Liit ei saa määrata palku. see on ametiühingute ajada see asi aga samas peab Euroopa Liit selgelt väljendama oma leppimatust sotsiaalse tumpinguga. E, nii lennundussektoris kui ka mis tahes muus sektoris. ja nüüd e, riikid, riiklikud linnufirmad ja, ja odavlennufirmad. meie arvame, et, et tulevikus võib olla e, meil hoopis uus Eh, uus eh, mudel, näiteks lähilennud jäävad odavlendudeks, eh, pikemad lennud jäävad siis nii-öelda riiklike lennufirmade, nii-öelda lipulennufirmade opereerida. ja kõige tähtsam on muidugi lennukite rentaablust suurendada. igal juhul praegu me arvame, et niisugune mudel jääb tulevikus kehtima, me ei ole kindlad, vaatame, kas see on jätkusuutlik, kõik sõltub tõhususest, samas ei võimalda see ettevõtetel, kes sellise mudeli järgi toimivad, sotsiaalset tum-, dumpingut äh, kasutada ja sellega ma tahaksin vastata eh, ka mitmetele sõnavõtjatele, et, et, et teie mure oli õigustatud. töötajate lähetamine puudutab eh, nii neid, kes liiguvad, kui ka eh, neid, kes töötavad kogu aeg koha peal. ja seetõttu on oluline täheldada meil on olemas Rooma üks määrus. ma selgitan. lepingu vormi valik on vaba, aga leping ei tohi takistada töötajal kasu saada eh, kohustuslikest sätetest, mis kehtivad selles riigis, kus tema töötab. teiste sõnadega, need sätted, mis on vastuolus äh, näiteks nende sätetega näiteks, äh, näiteks ähm, palga puhul, kui äh, soovitakse vähem palka maksta, kui on ette nähtud riigi seadusandluses, siis see on ebaseaduslik ja Rooma üks tagab palju suurema kaitsetöötajatele kui varem. härra Kadraoui tõstatas veel ühe küsimuse ja sellele vastaksin järgmist. meil ei ole veel mm, usaldusväärseid andmeid piisavalt, et hinnata ta allhanke korras välja antud tööde mahtu. see protsess toimib, aga millises ulatuses selle hindamine on väga keeruline või vähemalt praeguse dokumendi ettevalmistamise käigus? ma ütlesin teile ka, et meil on lähetamisdirektiivi läbivaatamine kavas, see on seotud meie sotsiaalagendaga ja tahame, et see direktiiv muutuks nii-öelda tugevamaks lisaks minimaalsetele sotsiaalkriteeriumidele lennundussektorites on meil olnud ka muid algatusi, mis muide puudutavad just õhund-, lennundussektorit. kui me, kuna me alati vaatleme neid kriteeriume ka seoses turvalisusega, näiteks Äh, merendussektoris, siis äh, palusime me Euroopa Lennuametil lennuaja piirangud läbi vaadata äh, ja siin ma saan ka vastata proua Fosterile, et pardapersonali sertifitseerimine on seotud ka meditsiinikontrolliga kahe tuhande üheksanda aasta jaanuaris alustas Lennuamet juba avalike konsultatsioonidega, töö on tohutu, väga tehniline. ja selle mõte, kui see uurimus on nüüd läbi viidud, siis on, äh, on saada äh, võimalus äh, anda hinnang olukorrale selleks, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal juba üks õigusloomeline ettepanek teha, mis võimaldaks siis ehk olemasolevaid reegleid muuta, kui vaja. E, mõned andmed on juba EU OPS-is esitatud ja tahaksin veel kord rõhutada, et töötingimused on alati seotud turvalisusega ja Euroopa Liidus on tingimused, äh, oodustingimused täielikult harmoneeritud. ja just äh, läbi siis selle turvalisuse prisma käsitletakse ka sotsiaalset aspekti. proua Maisnerile ütlen jah. võib-olla tõesti, äh, need turvatöötajad lennujaamades, võib-olla nad tõesti saavad vähe palka, ma ei tea. aga ma võin ka nõustuda teiega. aga praegusel hetkel me ei saa reageerida. me tegutseme äh, siiski selle nimel, et äh, lennujaamades oleks kontroll tagatud ja eelkõige tahame me, et see kontroll oleks täpne, nõudlik ja ikka ja jälle tulevad mõned probleemid välja. kasutame siis meie käsutuses olevaid äh, või äh, meetmeid, et liikmesriikidele meelde tuletada nende kohustused lennujaamade ohutuse osas nüüd te küsisite, milline on suhe naiste ja meeste tööhõive äh, tähtajatute ja tähtajaliste lepingute vahel, meil ei ole informatsiooni, aga me teeme selle kallal tööd jällegi. ei, muidugi tuleb arvestada, et mobiilsete lähetatud äh, töötajate puhul on äh, on tingimused reguleeritud äh, Rooma ühega, aga äh, äh, nende töötingimused sõltuvad ka pensionide ülekandmise määrusest, millega on kursis ka Euroopa Parlament. härra Kramer küsis, kas äh, ühenduse õigustikku võetakse korralikult üle ja kohaldatakse. ma tahaksin öelda, et see on väga tähtis, sotsiaalõigus on kahe tuhandendast aastast juba Euroopa Liidus harmoneeritud esimees ütleb, et palun võtke kiiremini kokku oma jutt, aga komisjon vabandab, et, et tema suhtub asjasse väga tõsiselt ja jätkab. praegu nimelt tegeldakse, kui, kui räägitakse kabiini ähm, õhust, siis, siis muide Euroopa Komisjon praegu uurib just kantserogeensete ainete olemasolu kabiini õhus. ja muide, minu käest küsiti ka äh, reisiõiguste kohta, te teate ise, et eelmise aasta lõpus äh, lõppesid meil avalikud konsultatsioonid selles küsimuses, oktoobris kava, kavatseb komisjon teatise avaldada ja see võib päädida ühe määruse nimelt sada kuuskümmend üks ümbersõnastamisega. nüüd ma arvan, et ma olen vastanud peaaegu kõigile küsimustele, ka proua Fosteri küsimustele, aga nüüd kokkuvõtteks. esiteks, äh, praegu on tegemist esimeste katsetega, nendele peab tulema järg ja kõik sõltub muidugi sellest, kui palju me statistikat saame, kui palju me saame just põhjalikku asjakohast statistikat. Te nimetasite siin ka, et pankrotide arv on kasvanud lennundussektoris just viimastel aastatel. see on muide omaette teema, võib-olla tuleme ükskord selle juurde tagasi, aga see ei ole sugugi üllatav. me tuleme ju eliitsektorist, mis praegu toodab teenuseid, mida tarbitakse, mis on seotud sotsiaalsete õigustega ja eh, siin puhul ei ole sugugi õige, et eh, mingisugused ülbed ettevõtjad kasutavad ära barjäärid, barjääride kaotamist ja loomulikult need, kes on liiga ülbeks läinud, on need kaotanud. see on täiesti normaalne. olukord lihtsalt normaliseerub sektoris, suur tänu Okay, thank you very much for that and.... suur tänu. ma olen veendunud, et äh, meie komisjon ootab põnevusega edasist tööd kahesaja kuuekümne esimese määruse osas, see on meie meelest suurepärane ja Euroopa äh, Liidu observatoorium samuti. nii et äh, natukene teile siis ette juba teada, millest me tulevikus rääkida tahame aga kindlasti lähitulevikus veel teeme väga tihedalt teiega koostööd, suur tänu selle ettekande eest ja, ja vastustele vastamise eest. kolleegid, nüüd aga järgmine päevakorrapunkt puudutab see kahe tuhande esimese aasta, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvet, aga enne veel, kui sõna saab meie raportöör, tuletaksin mina kolleegidele meelde, et äh, arvamuse eelnõu mille projekt teil praegu juba olemas on. tuleb koostada vastavalt Lissaboni lepingu uutele sätetele, mis tähendab seda, et toimub ainult üks lugemine. ja seega tuleb seda meeles pidada oma arvamust koostades. Teil on härra Rike raport kindlasti ka ees ja Dominik saabki nüüd järgmisena sõna, rääkimaks siis eelarvest. suur tänu, härra esimees. siin mainiti juba, et me oleme väga erilises, elame väga erilisel ajal, nimelt eelarve teeb nüüdsest läbi ainult ühe lugu, lugemise ja seetõttu ma tahaksin tänada head koostööd teinud variraportööre, kes olid väga vastutundlikud, vastutulelikud, kuna tähtajad olid väga lühikesed kahe tuhande üheteistkümnenda aasta turismi ja transpordi eelarve on koostatud siis Euroopa Komisjoni ettepanekul. loomulikult nüüd ootame nõukogu seisukohti. Koreperist me juba teame esialgseid tulemusi, aga ikkagi äh, mõne päeva jooksul tuleb nüüd ära hääletada see raport kindlasti enne kaheksandat septembrit Äh, ja ilmselt tähendab see, see seda, et meie komisjoni liikmed peavad tegema tööd ka puhkuse ajal. teisel ja kolmandal septembril vähemalt tuleb ära hääletada. nüüd kontekst on väga keeruline, ühest küljest on tegemist kriisiga, teisest küljest põhiseadusliku korra läbi äh,, muutumisega, vastu on võetud siis või on, on rakendunud on Lissaboni leping ja see kõik mõjutab meie eelarvet tegime tööd siis Euroopa Komisjoni et, eelarve ettepanekuga ja juba enne andsime me komisjonile teada, et meie soovime, et äh, transpordi äh, sektorit rohkem arvestataks ja komisjon tegi ettepaneku, mis on üldiselt rahuldav, aga mis äh, ei anna meie eelarve osale viiskümmend miljonit äh, eurot tegelikult midagi juurde, manööverdamisruum on väga vähe. nüüd ähm, kulukohutused on vähenenud ja muide äh, maksekohustuste assigneeringud on olulisemalt vähenenud üks koma seitse protsenti mis puudutab TNT võrgustikke, siis äh, meie tegime ettepaneku, et ähm, kulukohustusi suurendataks me ei tohi unustada, et äh, tegemist on kriisiperioodiga ja need, kes transpordisektoris töötavad, nende jaoks on väga tähtis kogu majandustegevus. ühest küljest see on nagu telg, mille ümber kõik äh, keerleb, sest see puudutab nii inimesi, materjale, need on strateegilised elemendid, samas see sektor annab ju kümme protsenti meie SKT-st. see on väga tähtis ja me ei saa öelda, et äh, nüüd on kriis ja ja nüüd ei ole midagi teha. Äh, me peame ikkagi äh, kõik kriit-, kriitilised aspektid alal hoidma ning samuti ei tohi ära unustada CO2 heitmeid, kliimamuutusi ja äh, samas praegused tendentsid ei ole soodsad niisuguste äh, majandusarengute jaoks ja just nendest argumentidest lähtudes vaatlesime me siis transpordi ette, äh, transpordieelarvet tegin oma ettepanekus või tegin oma raportis ettepanekud, mis enam-vähem äh, vastasid äh, komisjoni ettepaneku struktuurile, äh, ka transpordivõrgustikele ja rõhutasin, et ja Euroopa äh, transpordi, äh, transpordiamet on väga oluline. väga tähtis on see Euroopa äh, poliitikale ja, ja Euroopa Parlamendi töötajatele samuti. nimelt see puudutab üle-euroopalist transpordivõrgu rakendusametit need ettepanekud, mis komisjon tegi, on ebapiisavad. ma kommenteerisin ka erinevaid agentuure oma raportis. muide, meie olime üsna tagasihoidlikud oma nõudmistes, me soovisime, et transpordivõrgustikus investeeritaks rohkem ning valmistataks ka ette eh, harmoneeritud eh, piletite broneerimise süsteemi ette eh, sisseviimine Euroopa Liidus, mis annaks siis reisijatele saada informatsiooni ja reserveerida pileteid, kasutades erinevaid transpordivahendeid turismi puhul te teate eh, isegi, et meil ei ole mingisugust uut transpordi eelarvet, transpordi eelarve pigem mm, jääb praegu ITRE pädevus Euroopa Parlamendis. aga teatud ettevalmistav tegevus on siiski oluline, seda me oleme siin rääkinud sellest oma komisjonis ka, näiteks oleme rääkinud turismi sotsiaalsest mõõtmest ja kultuuri, turismist ning tööstusturismist. kommenteerisime siis komisjoni ettevalmistavaid meetmeid nõudsime siis äh, ühest küljest erinevate transpordiliikide äh, vahelist, vahelise koostoime võime tagamist reisijate jaoks, samuti tegime võib-olla liiga tehnilisi ettepanekuid, aga Euroopa Komisjon peab siis äh, läbi vaatama meie arvamused ning kui te nüüd lubate, sooviksin siiski Koreperi ettepanekute juurde tulla, meil ei ole nõukogu ettepanekuid äh, äh, veel teada, aga Koreperi kaudu me ikka teame, mis toimub nõukogus. tõesti, mulle tundub, et äh, nende, nende et, ettepanekuid on küll väga raske vastu võtta, mulle tundub, et nõukogu on oluliselt soovinud vähendada transpordieelarvet, nimelt sooviti oluliselt vähendada eh, teadusuuringute eelarvet, see on minu meelest meie kaks tuhat kakskümmend strateegiaga vastuolus. teiseks, oluliselt eh, vähendatakse agentuuride eelarveid, kuigi meie nõudsime suurendamist. meie arvates on näiteks Raudteeameti eelarve vahend, vähendamine täiesti lubamatu ju, neid on juba karistatud siin, äh, sest ähm, nende eelarvet soovitakse lausa kümme protsenti vähendada, äh, mereohutusameti eelarvet soovitakse vähendada kõigepealt, nagu ma ütlesin, vähendatakse teadusuuringute eelarvet, agentuuride eelarvet ning samuti küm-, kümme protsenti soovitakse vähendada transpordivõrgustiku, võrgustike rakendusameti eelarvet. nüüd äh, infrastruktuurid, agentuurid, teadusuuringute nõukogu äh, soovib just nendes kolmes valdkonnas oluliselt eelarvekärpeid sisse viia ja äh, Ehm, me oleme valmis arutama neid küsimusi varu, variraportööridega, ehm, sest need ettevõtted on, äh, need ettepanekud on äh, palju äh, drastilisemad kui komisjoni ettepanekud. suur tänu, Dominik, seitse kõnesoovijat nimekirjas loodetavasti kella viieks ka lõpetame, kõigepealt härra Liberatski sotsialistide nimel, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt lubage mul tänu avaldada meie raportöörile härra Rikeele, sellepärast et temaga koostööd teha on küll üks suur rõõm aga tuleksin nüüd siis eelarve juurde täpsemalt. sissejuhatuses äh, juba räägiti ka sellest, ähm, mida meie peame oma eesmärgideks nüüd, äh, sellest, mis on sotsialistide eesmärgid. Äh, transport peab tagama sotsiaalse liikuvuse, see on meie põhiõiguste täitmiseks väga oluline ja samas näeme me transporti ka viisina, kuidas ületada kriisi probleemid ja nüüd siis eelarve koostamine. raportöör väga tervitataval viisil tutvustas meile seda raportit. nii palju positiivsest, aga tule, tulge maa peale tagasi. üldiselt pakub tekitab meile muret äh, selline arvamus, et äh, tegemist on esimese nii-öelda väga nähtava eelarvega. see eelarve äh, suurendab muidugi praegu Euroopa Liidu rahalisi vahendeid, kuid samas iseloomustab seda väga suur osa eh, pidevkulusid. algatuse ruumi eriti meil ei ole, võib-olla lihtsalt tuleb sellega leppida, et olukord on praegu selline. olen aga nõus härra Rikee arvamusega, et samas me ei tohiks sellise asjaga leppida, et kõigepealt Koreperi ettepanekuga transpordi üle-euroopalistele võrkudele minevaid vahendeid kärpida. kui me tõesti tahame oma äh, mandrit nii-öelda ühendada ja kui me tahame kriisist kuidagi positiivselt välja tulla, siis ei saa ju kõike seda tegevust pidurdada, takistades äh, üle-euroopaliste võrkude väljakujunemist. sotsialistide fraktsioonina tuleb tunnistada, et eelmisel nädalal ei läinud hääletusel nii, nagu meie oleksime tahtnud, see kurikuulus muudatusettepanek number kuus, mis puudutas sotsiaal- või ühtekuuluvusfondi vahenditest ülejäänud rahasid üle kanda transpordisektorisse kahjuks tänu Rahvaparteile ei saa me neid ülejäänud ressursse ära kasutada, mis jäävad äh, mujal äh, kasutamata. ja selle asemel on loodud siis mingisugune organ, organ, kes siis hakkab koordineerima kuidagi äh, eraavaliku sektori partnerluses tekitavaid vahendeid või Euroopa Investeerimisfondist tulevaid vahendeid, aga seda tehakse ju niikuinii. Nii. ja seda siin küll ei tohi kirja panna ja teine küsimus äh, puudutab ametit. nimelt, et ametile ka äh, eraldatud vahendeid kärbitakse. täna äh, on ametil piisavalt vahendeid aga me oleme olnud teinekord selliste ametite loomise vastu, kes äh, eelarvega oma ülesandeid tähta ei suuda ja seega ei tohiks neid vahendeid kindlasti kärpida, kuidas nad üldse peavad siis saama tegutseda. kas me tahame Euroopa mõõdet toestada või siis miks me üldse need oleme loonud ja see küsimus tuleb ära esitada. ja siis öeldakse veel, et ähm, selles dokumendis, et eelarve on piisav selleks, et tagada Euroopa poliitikate täitmise kalendrid. nagu ma aru saan, aasta kaks tuhat üksteist on äh, mitte tavapärane aasta, sellepärast et meie poliitikad päädivad aastaga kaks tuhat kümme ja seega aasta kaks tuhat üksteist, kui me räägime rakenduskiirusest, seadusandluse rakenduskiirusest, siis äh, tekib meil probleeme. teadus- ja arendustegevus Galileost, me oleme rääkinud, Galileo projekt läks üle transpordisektorist tööstussektorisse. ja küll nii läks, äh, kuid äh, teinekord äh, tekib küsimus, et kas ta pigem ei ole siiski seotud transpordi- ja turismisektori või on tegemist voliniku mingisuguse erahuviga. see oli vahemärkus. olukord on selline praegu me ei ole sugugi rahul, kuid äh, siiski härra Rike tööd me muidugi austame. proua Jensen liberaalide nimel, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka härra Rikele selle töö eest. ka mina arvan, et äh, ta on teinud tõsiseid jõupingutusi selleks, et äh, kuhugi jõuda. olukord on tõesti kummaline, nimelt äh, nõukogu ei ole praegu valmis hääletama või võtavad nad täiesti uue lähenemisviisi kirjaliku menetluse näol, nii et kuni kuueteistkümnenda augustini ei saagi me teada, mida nad siis otsustasid hääletusel. nii et nõukogu äh, arve meil veel ei ole ees ja ma olen täiesti nõus, et me peaksime põhimõtteliselt siis lähtuma komisjoni ettepanekust. komisjon peaks ju iseenesest teadma, mida on vaja arutelud äh, saavad olema rasked nõukoguga kindlasti, sellepärast et äh, enamus riike on tõsistes finantsraskustes, nii et äh, ma ei ole eriti optimistlik selles suhtes, et me saaksime rohkem vahendeid kui need summad, mida komisjon on välja pakkunud. aga vaatame ameteid, see on tõesti imelik, et me anname neile pidevalt uusi ülesandeid ja nad on jäänud osadest vahenditest ilma, sellepärast et Galileo jaoks tuli raha leida ja muidugi on selge see, et nad peavad saama piisavalt vahendeid selleks, et oma ülesandeid täita. ma olen härra Rikeega täiesti nõus. aga üks kriitiline noot ka, pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused Äh, üsna mitu nendest puudutab turismisektorit. ja arvestades tänast olukorda, tekib mul küsimus, et kas ei oleks mitte mõistlikum mitte keskenduda nii palju turismile, neid on vist neli seal suisa, siis juba käima lükatud ennetav tegevus, eeltegevus, jätkusuutliku turismi ja äh, Äh, sotsiaalse mõõtega turismi osas Euroopa turism ja kultuuripärandi ideede projekt. mul, mul tõesti on praegu tunne, et me peaksime siiski mingisugused prioriteedid paika seadma. kas me mitte ei ole praegu olukorras, kus äh, me jääme ilma osadest vahenditest? kuna meil on nii palju prioriteete, mõned nendest jäävad lihtsalt ilma nendest rahadest. jah, Euroopa äh, transpordi infrastruktuuri ja broneeringu vaheliite projekt on väga huvitav, ma ei tea, kas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tegevusprogramm võiks osa sellest projektist enda kanda võtta, aga igal juhul on see väärt ettevõtmine, on ju oluline, et me saaksime ka vahendeid äh, siis selle ettevõtmise jaoks, et eurooplased saaksid näiteks äh, rongipileteid ühe liidese abil äh, broneerida ükskõik kuhu Euroopasse, suurepärane mõte igal juhul, mina seda toetan kahel käel. põhimõtteliselt olen aga nõus härra Rikeega, mures olen aga pigem sellepärast, et kas meil mitte ei ole liiga palju mõtteid paberil, mida me võib-olla kõiki ei saa äh, lõpuni äh, ellu viia suur tänu, äh, härra Riquet, kaitstes tema vastab ainult sellele, mida koordinaatorid on temalt palunud pilootprojektide osas, eriti mis puudutab turismisektori omasid. nii et ta lihtsalt reageerib sellele, mida temalt on palutud. Äh, rohelised, proua Durand. suur tänu. ma olen rahul härra Riquet raportiga, aga teen mõned täiendused. kõigepealt jagan seda mõtet, et agentuuride või ametite eelarvete vähendamine on problemaatiline iseäranis Raudteeameti eelarve vähendamine, see on täiesti vastuvõetamatu. kui sa-, samas nõuti hoopis rohkem, minu meelest on vähe, otsustatakse lausa kahekümne seitsme miljoni võrra vähend-, või miljonini vähendada eelarvet. nüüd äh, lõige neli Te räägite seal kõikidest äh, ohutusaspektidest ja minu meelest võiks rääkida seal ka raudteeohutusest rääkida, me oleme siin muide läbi teinud mitmed õnnetused ja sellel põhjusel äh, soovin ka toetada äh, Raudteeameti eelarvesoove. teiseks CO2 heitmed, heitkogused lõikes viis räägite te võimalikust eelarvest kliimamuutuste vastases võitluses kolmkümmend protsenti äh, peab kogu transpordisektor vähendama äh, CO2 heitkoguseid, aga samas äh, tuleb nii arvestada majandust ja tuleb ka keskkonda kaitsta. samuti teen ettepaneku täiendada siis äh, reisiõiguste osa reisiõiguste kampaania tõttu, me oleme nendest küsimustest siin rääkinud ka piisavalt ja äh, lisas rääkides äh, jätkusuutlikust või säästvast turismist, siis ma ei tea, kas Donau küsimus on kõne all olnud, minu meelest peaks see olema ja äh, tahaksin eh, veel ühe täienduse teha. me eh, tegutseme üle-euroopaliste võrgudega iseäranis, arvestades olemasolevaid struktuure ja raudteevõrku, mis väga sageli nõuavad ju suuri investeeringuid. ja kuidas see on siis võimalik, kui vähendatakse investeeringuid? samuti toetan mõtet eh, piletibroneeringu ühis, ühtse süsteemi sisseviimisest või väljatöötamisest me mäletame kõik seda Islandi vulkaani, selle nime ma ei taha küll siin äh, välja öelda, aga äh, siis tuli välja, kui tähtis on võimalus kombineerida erinevaid transpordivahendeid, see on oluline nii äh, oluline reisijatele, aga oluline ka näiteks alterna-, alternatiivsete võimaluste loomiseks ähm, õnnetuste puhul. nüüd samuti on oluline e era- ja, ja avaliku sektori koostöö, ma tahaksin kuulda, mis teie arvate sellest ning äh, tulen tagasi punkti üks juurde, siin minu arvates on, on õige öelda, et transport on, on oluline majandussektor, mis võimaldab liikuda kõigil kodanikel. muide, kogu transport ei ole siiski eh, ökoloogiliselt eh, tasuv ja, eh, ja me peame ikkagi li lisama ka selle, et, et transporti tuleb kasutada ainult siis, kui seda vaja on ja peame rääkima ka näiteks videokonverentsidele kasutamise võimalusest. tänan. hea Siile, palun suur täna, kuna meie variraportööri pole siin, siis ma teen väga lühidalt, tahaksin tänada härra Rikeet tema raporti eest. põhimõtteliselt olen nõus kõige sellega, mida ta siin on maininud. mis puudutab eelarve olukorda liikmesriikides, siis tuleb meil aru saada üldisest olukorrast ja olen nõus komisjoni lähenemisega me ei peaks praegu üritama agentuuride kulusid tõsta, tõstma. mis puudutab pilootprojekte, ühise reserveerimissüsteemi jaoks, kõikide transpordiliikide jaoks, jah, tegemist on aktuaalse küsimusega ja tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta on väga täpselt arvestanud koordinaatorite soovidega, aitäh! suur tänu, härra Pascual, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees! ma tahaksin tänada härra Riket tema arvamuse eest, nagu te teate, eelarve puhul ei ole meil tegemist ilukirjandusega tegemist on täiesti teistsuguse žanriga. ja tõesti, tegemist on tihti konti murdva tööga, kuid äh, see töö tuleb ära teha ja seepärast me seda ka teeme. minul on kolm märkust. esiteks, äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude rahastamine. me kõik mäletame meie esialgseid unistusi, meil oli kõigepealt kaheksakümmend kaks miljonit, siis kaheksa miljonit ja lõpuks peaaegu et mitte midagi. nüüd tuleb aga jääda kahe jalaga maa peale. me teame, et äh, ühenduse rahastamisvõimalused on äh, väga väikesed ja liikmesriikide omad veelgi väiksemad kriisi tõttu. nii et kui me siin veelgi rohkem kärbime, siis on eesmärkide saavutamine peaaegu võimatu. ärgem unustagem ka piirideüleseid ettevõtmisi. me kõik teame, et mis puudutab agentuure, siis on väga raske neid kontrollida nad on loodud, nad toimivad ja nüüd tuleb nad varustada vajalike mm, finantsvahenditega, sest muidu ei saa nad oma ülesandeid täita. jah, kõik on siin puudutanud oma lemmikteemasid. kuid me ei tohi lubada seda, et äh, agentuurid ei saa oma tööd teha ainult sellepärast, et nende rahalisi vahendeid on kärbitud. sest ülesanded, mis nad on meilt saanud ja mida nad täidavad, on väga tähtsad. ja kolmas märkus puudutab turismi. turism kuulub nüüd ka Euroopa Liidu pädevuste alla ja ma arvan, et meil peaksime selle üle rõõmsad olema, sest meil on võimalik ka selles valdkonnas lisandväärtust toota. ja midagi ära teha. kui me ei arvestaks, siis ei oleks meil ka selles valdkonnas võimalik oma unistusi täita. jah, me teame, et panused olid äh, realistlikud, hästi läbimõeldud me ei tohiks siin teha ka demagoogilisi avaldusi, me teame, et vahendid on piiratud ja me kõik loodame, et neid kasutatakse võimalikult hästi ja et järgitakse realistlikke eesmärke. proua Jaala Sander, suur tänu, härra esimees! suur tänu ka, mina tahaksin tänada härra Rikeet tema raporti ja tema ettepanekute eest. tahaksin ühe järelepärimise teha ja siis mõned kommentaarid anda. ma kuulsin, et nüüdseks on välja töötatud raamotsus üldiste kärbete kohta, seda nii Euroopa Liidu eelarve jaoks kui ka riiklike eelarvete jaoks. kuid ärgem unustagem, et äh, finantsraamistik on välja töötatud seitsmeks aastaks ja nüüd see põhimõte, mida ei kasutata, ei ole võimalik äh, üle viia järgmisse ähm, finantsperspektiivi etappi. nii et ärgem unustagem, et kahe tuhande kümnendal aastal on meil tegemist majanduskriisiga ja me peaksime siiski hoolitsema selle eest, et eelarvevahendeid on võimalik üle kanda ja et eesmärkidest peetakse kinni ja peale selle Euroopa Liidu eelarve toimib natukene teistmoodi kui riiklikud eelarved. ärgem unustagem, et ehm, eelarvepoliitika annab tegelikult ka poliitilise signaali liikmesriikidele. me peaksime investeerima infrastruktuuri, transpordivõrkudesse see on investeering, mis on suunatud tulevikku ja tagab kasv, majanduskasvu. ütlen seda selleks, et me kõik äh, natukene optimistlikumalt tulevikku vaataks. nüüd mul on küsimus härra Keele. Seesari projekt. me ütlesime, meile öeldi siin, et äh, asi on toppama jäänud tahaksin teada, mis on saanud kahekümne viiest miljardist, mis on ette nähtud, kas sellest piisab või on meil vaja rohkem? minu arvates avaldab muret see, et äh, uuringutele mõeldud raha transpordis on vähendatud. me oleme erinevalt liikmetelt kuulnud kaebusi, kuna rikkumisi on olnud palju tahaksin veel küsida ka reisijate õiguste kohta. volinik Kallas ütles, et tuleks äh, alustada teavituskampaaniat äh, reisijate õiguste kohta. ma arvan, et ka siin tuleks meil rohkem ära teha. ja peale selle tuleb meil alustada pilootprojektiga mis puudutab turvalisust tänavatel, meie teedel. ka siin peaksime me osalema ja arvestama nende meetmetega, mida on välja töötanud Euroopa Parlament. sest sest praegusel hetkel oleme me olnud koosolekutel vägagi killustanud ja me ei ole üles näidanud ühtset vaimu. tegemist on viiesaja tuhande euroga. me peaksime selle foorumi puhul alustama võib-olla väiksest ringist ja minema siis järjest suuremale ringile selleks, et leida parimaid praktikaid. proua Maisner, palun. suur tänu härra esimees, ma tahaksin teha lühidalt, sellepärast et proua Jensen ütles väga palju juba meie fraktsiooni nimel ära. ka mina tahaksin veel kord toonitada, kuigi seda on väga palju teinud, kuid ma arvan, et seda ei saa piisavalt teha. nimelt, kui hea on see, et meil on nüüd lõpuks ka ühise reserveerimissüsteemi jaoks vahendid ette nähtud. seda on tõesti väga vaja selleks, et äh, reisijatel oleks kasutada korralik siseturg siin kolleeg Pascual rääkis ka unistustest ja tegelikkusest selles osas, mis puudutab eelarvet. ma mäletan väga hästi, et natukene aega tagasi ühel koosolekul rääkisime me sellest, kuidas meil oleks võimalik seda süsteemi edasi arendada, kuidas meil oleks võimalik üle-euroopalisi transpordivõrgustikke edasi arendada ja kuidas meil oleks võimalik sisse viia ühine fond, kus me saaksime kõik need erinevad transpordiliigid ühe katuse alla tuua toona me mõtlesime juba eelarve peale ja teadsime, et meil ei õnnestu see. olen pärast seda rääkinud mitme kolleegi sellest küsimusest ja võib-olla me peaksime nende projektide puhul prioriteedid paika panema. jah, ma tean, et see on raske ja see, kes seda peaks tegema, peaks kindlasti tegema raskeid valikuid ja mingid osapooled poleks kohe kindlasti rahul. kuid nüüd eelarve üle rääkides peaksime me vaatama, et meie otsused toetaksid eriti just piiriüleseid projekte ja et me toetaksime ainult seda, mida meil on tõesti võimalik luua. jah, väga tore oleks, kui meil oleks rohkem vahendeid, kuid ainult niimoodi on meil võimalik kuidagigi edasi liikuda. ja mis puudutab turismi, siis jah, tõesti, me, see on üks uus pädevusvaldkond ja kohe kindlasti tuleb alustada pilootprojektidega ja see puudutas siin tööstuspärandit, mida varem polnud kirjas ja ma arvan, et see on tõesti väga tähtis aspekt ja me nüüd peaksime lihtsalt vaatama, kuidas me seda finantseeriksime härra Grosch, palun. ja suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin kolleeg Riket tänada tema raporti eest, ma ei hakka kordama kõike seda, mida siin on juba öeldud üle-euroopaliste transpordivõrgustike kohta. agentuuride puhul tahtsin ainult viidata sellele, et me peaksime tegema vahet nende toimimise viisil ja vajalikkusel. kui me nüüd hakkame siin agentuuri tööd hindama, siis me näeme, et teatud hetkedel on neil olnud liiga vähe vahendeid ja sellisel alusel tehtud analüüsid võib-olla on natukene moonutatud. minu küsimus on järgmine. kas me nüüd Lissaboniga ei saaks mitte eraldi peatükki luua turismi jaoks ja kui jah, siis miks mitte? noh, et seda ei olnud kahe tuhande kümnendal aastal kirjas, sellest ma saan aru, sellepärast et toona polnud me veel kindlad, kas Lissaboni leping üldse jõustub või mitte. eelmisel nädalal teisipäeval äh, sain teada midagi, mida mainis ka kolleeg Liberatski, nimelt see muudatusettepanek number kuus. ma tahaksin veel kord viidata sellele, et võib-olla meil on tulevikus vaja transpordifondi. Charlie, you're the one. Um see oli kohe kindlasti keegi Regionaalarengu komisjonist, kes siin istub. ehk siis, et jah, lühiajalises perspektiivis tõesti on õige toetada kolleeg Rikei ettepanekuid, kuid kui oleks võimalik sinna arvamusse veel sisse kirjutada viide, et just praeguse majandusliku kitsikuse ajastul võib-olla tuleks äh, natukene fondide vahel vahendeid äh, liigutada. jah, võib-olla me ei peaks rääkima transpordifondi loomisest, aga äkki me peaksime vihjama, et see oleks üks võimalusi. minu ettepanek oleks järgmine et me tagaksime rahade optimaalse kasutamise ja seda tõukefondide ja mobiilsusfondide kaudu ja samamoodi võib-olla saaks siin ka ühtekuuluvusfondi kaasata. suur tänu. enne kui annan sõna komisjonile, minu poolt ka üks märkus. minu meelest meie raportöör on ära teinud suisa suurepärase töö. teema on äärmiselt keeruline, nii et tõesti suur tänu teile! härra Riquet on äh, kokku pannud väga tasakaalustatud raporti, mis arvestab tänase majandusliku olukorra reaalsustega, see on vastanud äh, fraktsioonide nõudmistele ja mind ajab alati itsitama, kui inimesed räägivad, et sellest projektist võiks loobuda või sellest võiks loobuda, aga minu lemmikprojekt on see ja see peab sisse jääma, nii läheb see iga kord. minu töö põhimõte on aga see, et kui sa ei küsi, siis midagi ei saa ka olen aastaid tegelenud nende eelarvetega ja üldiselt on tulemuseks see, et kui meie ütleme kümme, siis nõukogu ütleb viis tavaliselt ja kuskil vahepeal on siis see lõppjäreldus. nii et kui meie ütleksime seekord viis, ütleks nõukogu automaatselt kaks, vot niimoodi nad teevad, nad on kõige kitsimad inimesed, keda mina poliitikas üldse kunagi olen näinud. me kõik teame, mil, millist iseloomu on rahandusministrid aga nii see lihtsalt on. Äh, nii et raport on hästi tasakaalus, äh, peegeldab neid prioriteete, mida teie, saadikud, olete välja toonud äh, fraktsioonide ja oma nimel ja kui te tahate neid prioriteete ellu viia, siis tuleb mitte ainult suuri sõnu teha, vaid ka midagi ära teha. nii et suur tänu raportöörile, sellepärast et ta on tõesti üritanud see on esimest korda ju, kus me teeme seda uue süsteemi alusel, esimesel lugemisel asjadega ühele poole saada ei ole kerge. nii et äh, suur tänu. härra Filipe äh, komisjonist, äh, kui te olete parlamendiga nõus, siis ärge midagi muud öelgegi, meie ütleme aitäh ja kena päeva, aga kui ei, siis tehke nii lühidalt kui võimalik. suur tänu tänu, teen kiiresti, tahan tänada kõigepealt härra Rikkeed raporti eest. komisjon võib seda sellisel kujul toetada küll, tänan. suurepärane, vot sellist komisjoni me tahamegi. Dominic, just... Dominic, kas sa tahad kokku võtta nüüd selle loo? jah, teen ka lühidalt, härra esimees tahan kolm märkust teha ja võib-olla lühidalt vastata ka küsimustele. kõigepealt jälle suur tänu kõikidele kolleegidele, kellega koostööd tegin, variraportööridele, ma arvan, et kogu komisjon on veendunud selles, et transport on Euroopa Liidus väga tähtis, vastasel korral meid ei oleks täna siin ja tõesti soovime kõik kaitsta seda, et transpordil oleks piisav eelarve sest just äh, eelarves ka kajastuvad Euroopa Liidu äh, praktilised äh, kavatsused transpordipoliitika osas. teiseks, TNT on transpordipoliitika oluline element, see puudutab infrastruktuuri ja e, infrastruktuuri e-, investeeringuid, mitu korda ka mm, räägiti sellest ja mina olen täiesti veendunud selles, et me peame ühe transpordistruktuurifondi samuti looma, näiteks et, et mitte kuidagi ähmastada ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamist. selle probleem, probleemiga tuleb tegeleda, see võib küll aega võtta, aga me peame äh, ka arutama seda, kuidas Ühtekuuluvusfondi eh, vahendeid paremini kasutada, et Euroopa Liidu ühiseid eesmärke saavutada. ma arvan, et see on üks poliitiline lahing, aga see on väga tähtis eh, ja eh, me seisame ju silmitsi siin ka regioonide komiteega ja oma arengukomisjoniga. teiseks agentuurid või Euroopa ametid on olnud alati teatud niisugused äh, ka, äh, kahtlased asutused, äh, ei liha ei kala, aga mina arvan, et meil et kõige tähtsam on neid paremini kontrollida. see töö, mida teeb komisjon ja mille eesmärk on uute ettepanekute, meetmete, kontrollimeetmete väljatöötamine selleks, et Euroopa integratsiooni süvendada tähendab sageli seda, et ka Euroopa ametitele antakse uusi ülesandeid. kui me nüüd hakkame hääletame neid ja kui me samas ei saa piisavaid eelarvevahendeid, siis äh, jäävad meie hääletused lihtsalt poliitiliseks žestiks. kui meie nõuame rohkem koostoimevõimet, rohkem infrastruktuure, rohkem ohutust, aga kui Euroopa Raudteeohutusamet peab kõigi nende küsimustega töötama ja me eelarvet ei nõua selleks, siis, siis ei ole me nagu oma tööd teinud. usun, et selles suhtes oleme kolmandaks. Äh, teadusuuringute krediit või, või vahendid teadusuuringuteks ähm, selle teema puhul ma ei ole sugugi olemasolevate ettepanekutega rahul, nimelt äh, eelkõige lennuohutuse küsimustes äh, muidugi tuleb tagada ka äh, reisija õigused, aga küsime kõigepealt Euroopa Komisjonilt ja nõukogult, mida nemad soovivad sellega saavutada. nüüd ohutusreformi pole minu meelest, meelest koordine-, koordinaatorite seas veel äh, arutatudki. see võib tekitada probleeme, ma arvan, et äh, ohutus peab ikkagi olema väga oluline teema või vähemalt Belgia eesistumise ajal ja võib-olla saab seda kuidagi teistmoodi käsitleda või, või teiste vahendite kaudu käsitleda. ja nüüd, mikspärast meie eelarve alla ei jää turismi, lihtsalt sellepärast, et see eelarve rida ajab lihtsalt ühe teise voliniku ja teise parlamendikomisjoni pädevusse. ma olen iseenesest uus saadik, aga aga mina esitan ikkagi küsimuse, kuidas ei oleks võimalik veelgi rohkem vahendeid saada transpordil, on väga oluline tähtsus regioon, regionaalse arengu seisukohast eh, ja ma arvan, et turismi puhul peab ka eh, küsima nii-öelda institutsionaalse küsimuse, kas ta siis jääb meie pädevusse ja kas ta saab komisjoni poolt ka iseseisva eelarve ja või mitte, siis ma arvan, et need küsimused tuleb lahendada, et turismil peavad olema omad vahendid ja turismipoliitikal. arvan, et äh, kõik on kõik on ühel meelel selle, selles, et transpordil oleks Euroopa üleselt vaja piisavaid vahendeid. suur tänu, härra Rikeele, kahekümne esimene juuli on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, hääletus Transpordikomisjonis toimub teisel septembril, eelarvekomisjonis kakskümmend kaheksa, kolmkümmend september ja täiskogu eel, eelarve hääletamine toimub äh, oktoobri täi-, oktoobrikuus kaks tuhat kümme, kui te, kui teile meenub, see tähendab meie nelja-viietunniseid istungeid, aga nüüd on meie äh, koosolek lõppenud. minu tütar lõpetab teisipäeval kooli, ma pean seal olema, ma ei, ma ei saa teiega siin olla, aga aseesimees võtab üle minu töö ja e, soovin teile head puhtu, puhkust vahepeal ja kohtume septembris. ja muide, <laughs> minu tütar lõpetab kehakultuuri. suur tänu